härra Karimile äh, avaldada kogu parlamendi lojaalsust ja enda nimel ka äh, presidendi toetust. härra Albertini äh, Rimandi, Rinaldi Sassooli kirjalikud deklaratsioonid ähm, see deklaratsioon, mis puudutab juutide abistajate mälestuspäeva, on saanud piisava toetuse ja see antakse välja järgmise protokolli osana. härra Albertini äh, saab sõna. suur tänu. me räägime juutide abistajatest, äh, nii-öelda õigetest teises maailmasõjas see on inimkonna humaansuse pärand. me peame tunnustama nende tegevust. samuti oli inimesi, kes äh, on võrrelnud äh, Nõukogude totalitarismi äh, Äh, natsidega, aga tegelikult on äh, tegemist sellisel juhul äh, juutide suunas toime pandud visiooni banaliseerimisega. meie visioon Euroopa Parlamendis on teistsugune, meil on siin väga palju inimesi, kes äh, kaitsesid juute, kes kaitsesid mõnikord juute oma eluhinnaga sõltumata oma ideoloogilisest taustast ja seetõttu ma tänan kolleegi, kolleege selle deklaratsiooni allkirjastamise eest, suur tänu, härra Albertini! ja nüüd paneksin hääletusele härra Moreira raporti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?